kuid just nendes valdkondades hoitakse kokku. meil on vaja visiooni, tulevikunägemust, majanduspoliitilist nägemust, ainult niimoodi on meil võimalik sellest olukorrast välja tuua. ka siis on meil stabiilsus- ja kasvupaktist jällegi kasu. see on väga suur vahe parlamendi ja nõukogu lähenemises majandusjuhtimisele. ja nüüd härra Rangel, poolteist minutit, palun. härra president